ning ähm, järgmises päevakorrapunktis on meil komisjoni avaldus, mis puudutab pärandimaksu pärast pärimise asju käsitleva määruse vastuvõtmist. Äh, sõna saab volinik Borž. palju tänu komisjon on väga rahul pärimisse, sellega, et pärimismäärus võeti möödunud aastal vastu ning äh, nüüd on äh, see osaks Euroopa Liidu õigustikuks. erinevad pärimiseeskirjad äh, toovad kaasa äh, suured kulud äh, liikmesriikides, kui need seadused on erinevad erinevates liikmesriikides ning pärimisasjades koostöö tegemine Euroopa Liidus aitab lihtsustada ja hõlbustada meie kodanike elu ning toob õiguskindluse kaasa meie kodanikele. see määrus on vaid üks näide selle kohta, kuidas Euroopa Liit töötab selleks, et lahendada meie kodanike igapäevased probleemid ja säästa nende raha uue määruse eesmärk on ühtlustada eeskirju liikmesriikides ja loomulikult see toob kaasa nüüd vajaduse need eeskirjad ellu rakendada. komisjon on juba mõnda aega sponsoreerinud programme, mis lihtsustaks kodanike elu, toon siin ühe näite, näiteks eh, pärimisregistrite ühendamine, mis aitab kaasa sellele, et oleks võimalik leida üles vajalikud dokumendid. loomulikult ehm, esimene küsimus, millele tuleb leida vastus, on see, et kas inimene on jätnud endast maha testamendi ning selle testamendi leidmine ongi esimene oluline e, samm, mille olemasolu tuleb tuvastada. tuleb luua süsteem, mis on kodanikele hästi mõistetav e, siis dokumentide kohta, mida pärimisel kodanikud peavad täitma ning määruse jõustumisest alates on komisjon teinud suuri jõupikutusi selleks, et tagada eh, määruse sujuv eh, eh, rakendamine. möödunud aastal me finantseerisime ühe miljoniga Euroopa Notarite Koda ning tänu sellele projektile toimub tohutul arvul koolituskursusi üle kogu Euroopa selleks, et tagada täiendkoolitust me loome ka Euroopa pärimistunnistuse, mille eesmärgiks on eh, siis määrus eh, ellu rakendada kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpuks. ning eh, meil on kavas ka avaldada e-justiitsportaalis liikmesriikide õigusaktid, et õigusesindajad teaksid täpselt, millised õigusaktid kehtivad lisaks sellele on meil Euroopa pärandimäärus ning testamentide üle-Euroopaline register, mis tagab ähm, registrite koostalitusvõime liikmesriikide vahel. samas määrus, pärimismäärus äh, ei puuduta pärimismaksu küsimust, mida ähm, arvestatakse erinevates liikmesriikides väga erinevalt. see puudutab ühte väikest osa äh, pärimise asjadest. äärmuslikel juhtudel piiriülese eh, pärimisvara eh, eest tuleb maksta eh, erinevat maksu, kuna erinevates liikmesriikides on nähtud ette erinevad maksud erineva volinikul palutakse rääkida aeglasemalt the total value. seega kordan, piiriülese pärandvara koguväärtus tuleb eh, võib-olla maksuna ära maksta ja seda seetõttu, et eh, samale pärandvarale, sama pärandvara pealt nõuavad maksu võib-olla erinevad liikmesriigid ja välismaise pärandvara pealt võetakse suuremat maksu kui oma riigi pärandvara pealt. ja, ja selle tulemusena võib-olla pärijatel tuleb äh, saadud vara maha müüa selleks, et nad suudaksid maksu ära maksta. ja seetõttu võib pärimismaks seada selliseid äh, takistusi ja tõkke, tõkkeid, äh, mis takistavad äh, pärandi kättesaamist äh, teistest liikmesriikidest ja selline pärandimaks võib muutuda äh, just millekski, mis ei stimuleeri äritegevust siseturul. see võib seada mm, suure maksukoorma kodumajapidamistele ja seetõttu võidakse kaaluda eh, erinevaid alternatiive nagu likvideerimine või, või, või, või loobumine piiriülestest investeeringutest ja seda seetõttu, et võib-olla eh, ei leita, et eh, nii kõrgelt maksustavat investeeringut on üldse mõtet pidada. ja selleks komisjon viieteistkümnendal detsembril kaks tuhat üksteist võttis vastu soovituse selle kohta, kuidas liikmesriigid võiksid äh, saada üle mm, pärandi topeltmaksustamise probleemist ja samas äh, pakkus komisjon suuniseid liikmesriikidele selle kohta, kuidas tagada, et piiriülene pärandimaksu eeskiri ei oleks diskrimineeriv. eesmärk on väga selge ja lihtne. sammude astmine piiriüleste pärandimaksu tõkete kõrvaldamiseks Euroopa Liidus ning ning äh, on oluline ning oluline on topeltmaksustamist vältida. eesmärgiks on hea seista selle eest, et üleüldine maksutase teatud pärandvaralt ei oleks kõrgem kui tasu, mis kohalduks juhul, kui ainult ühel liikmesriigil oleks äh, maksujurisdiktsioon pärandvara üle. soovitustes kutsuti liikmesriike üles andma maksusoodustust äh, pärandimaksu kohaldamisel ning kutsuti üles parandama maksuhaldurite äh, vahelist koostööd selleks, et vältida topeltmaksustamist. komisjon annab hetke olukorrast ülevaate eh, selle kohta, kuidas liikmesriigid on astunud samme selleks, et vältida topeltmaksustamist ja teeb seda järgmisel aastal. kui see aruanne näitab, et piiriülesed pärandimaksu probleemid eh, on jätkuvalt säilunud, kaalub komisjon erinevaid võimalusi, muuhulgas vajadust astuda vajalikke seadusandlikke samme selleks, et need tõkked kõrvaldada ja lõpetuseks mm, kasutab komisjon äh, tänast arutelu selleks, et kutsuda üles liikmesriike parandama koostööd ja kehtestama ja ellu rakendama komisjoni soovitused. Ah, suur tänu, volinik. esimene kõneleja on härra Treška, Speško suur tänu. daamid ja härrad, härra volinik, president, täna õhtul kõneleme pärandi määrusest, piiriülesest määrusest ja see on muidugi suur parlamendi saavutus. tegemist oli suure tööga, kus esines väga palju keeruküsi ja äh, pea, nüüd ei tule meil üle käia kõiki neid argumente ega korrata seda, kuivõrd oluline on see määrus kodanikele, kes võivad sattuda keerulisse olukorda, kuna nad on kaotanud oma lähedase, kuid selle tagajärjel nad satuvad ka keerulisse õiguslikku olukorda. ja nad äh, saaksid valida seadust, mis neile kehtib ja seetõttu me tahaksime kuulda komisjoni ettepanekuid selles valdkonnas, kuid kordan, et äh, kodanikud peavad teadma, millised on need sätted ja see muidugi tähendab ka seda, et äh, see, see on kõige, kõige olulisem osa iga, mis tahes seadusest. ja tuleb seetõttu ka lisada, et tegelik äh, seadusvaldkond on väga keeruline ka õigusekspertidele ja seda enam peame pürgima selge, lihtsa lähenemise suunas rahvusvahelises äh, piiriüleses äh, pärandi olukorras. me peame leidma vahendeid ja võimalusi, mis aitaksid vältida topeltmaksustamist või mitmekordset maksustamist, kuna topeltmaksustamine Äh, seda määrus ei puuduta, kuid tegemist on siiski täiesti reaalse õigusliku probleemiga kodanike jaoks ja seetõttu on mul hea meel, et volinik äh, on tunnistanud, et selline probleem eksisteerib ja me püüame seda probleemi lahendada. ja määruse sätted peaksid olema lihtsad ja kodanikud peavad saama aru, millised tagajärjed äh, on, kui nad valivad äh, ühe või teise seadussüsteemi. aitäh. aitäh, härra Berlinger, järgmisena. pärandimaksumäärus on minu meelest üks äh, keerulisemaid äh, asju, mida parlament siin on käsitlenud. jah, me võib-olla, äh, tundub see meile äh, tüütu dokumendina, kuid see puudutab väga paljude kodanike elusid. nelisada viiskümmend tuhat sündmust toimub igal aastal, mis põhjustab või tekitab kodanikele olukorra, kus nad peavad tegelema äh, ülepiiriliste äh, pärandiasjadega, tegemist on väga suurte summadega. inimesed, kes äh, elavad ühes liikmesriigis ja pärandi ja asi puudutab äh, teist liikmesriiki. ja nüüd on oluline defineerida, milline seadus äh, nend-, sellistel juhtudel rakendub. miks me oleme algatanud sellise arutelu ja oleme esitanud selle küsimuse volinikule. me peame midagi ette võtma topeltmaksustamise küsimuse osas ja seaduse äh, toimed on tõsiselt alahinnatud seetõttu on tegemist eh, samasuguse teemaga nagu ka Stockholmi programm, ehk siis eh, kui me soovime luua Euroopa ala, siis me peame liikuma edasi samm-sammult ja vaatama, kus on kitsaskohad ja kus on need eh, olulised momendid, mis vajavad lahendamist. nii et mida me seadusloomes teeme, see muutub ju osaks meie igapäevaelust. aga veel olulisem see topeltmaksustamise risk, see tuleb äh, lahendada ja kahe tuhande üheteistkümnenda aasta määrust saaks täiel määral rakendada ja see saaks äh, olla äh, reaalsuseks ja muutuda kodanike igapäevaelu osaks. lõpetuseks ütleksin veel härra Svjeskale, härra eh, proua Vekstrumile ja ka kolleegidele juuri komisjonist. meile ei meeldi avalikkus, meile ei meeldi ajalehed, kui nad kirjutavad meist, samas jällegi juristid töötavad varjus ja ka see muudab, samas me suhtume kirega sellesse määrusesse ja selle kire osas olen ma väga rahul. aitäh, härra Berlinger. ja nüüd härra proua Wikström. aitäh. selle parlamendi ajal oleme kõvasti vaeva näinud, et pärandimäärusega edasi liikuda ja ma loodan, et see hõlgustab inimeste elu, kui nad puutuvad kokku vaidluste ja konfliktidega. ja mul on hea meel kuulda, et volinik äh, soovib oma seisukohta avaldada. aga küsimus on selles, kus, millises riigis äh, rakendub äh, pärandimaksuseadus, kui on asjasse segatud mitmed riigid, kuna inimesed kuula-, kuulevad erinevaid arvamusi, kui nüüd räägime äh, näiteks äh, kinnisvara maksustamist, siis puudutab, puututakse kokku erinevate küsimustega. muidugi äh, maksuametnikel on omad põhimõtted, aga on ebamõistlik oodata, et meie kodanikud nõustuksid topeltmaksustamisega, kui pärand, pärandiasi puudutab rohkem kui ühte liikmesriiki. seetõttu peavad meil olema väga selged äh, reeglid, et inimesed saaksid aru, millised reeglid neile rakun-, rakenduvad. ja mul on volinikule küsimus, milliste algatustega te välja tulete, et selle olulise küsimusega edasi liikuda? kuna praegu me peame tõesti aitama liikmesriike, et leida ühiseid lahendusi sellele probleemile. seetõttu me peame pöörduma näoga kodanike poole ja tahaksin sellest osas teid juba ette tänada. järgmisena härra Poodu. kui me räägime inimeste liikumisvabadusest li-, liikmesriikides, see on muidugi tekitanud palju probleeme, üks nendest on ka äh, pärandiasi, äh, kodanikud omavad varasid mitmes liikmesriigis ja siin tekib ka olukord, kus on äh, võimalik äh, konflikt äh, erinevate pärandiseadustega. nüüd pärandimäärus on juba samm edasi ja seal me võtame aluseks, et kus oli surnu alaline elukoht. nii et ainult üks seadus rakendub liikmesriigis ja komisjoni ähm, ettepanekud topeltmaksustamise vältimiseks on äh, väga head ja selle tõttu ma ootan seda, millised saavad olema komisjoni otsused. meil peaks olema topeltmaksustamise suhtes kindlus pärandi asjas. aitäh! ja järgmisena härra Regner, proua Regner. aitäh volinikule. nüüd ähm, selle määrusega on meil tegemist Euroopa Liidu legislatsiooniga, mis otseselt mõjutab väga paljude kodanike elu meeste, naiste elusid kogu Euroopa Liidus. kui me vaatame topeltmaksustamise küsimust, siis see on väga oluline ka äh, sotsiaalpoliitika osas, sest üheksat miljonit kodanikku võib see puudutada. kuna nad äh, elavad ühes riigis ja nendele rakendub äh, üks seadusandlus, aga nad saavad siis valida, kas nad kuuluvad sinna seadusruumi, kust nad algselt pärit on või ku-, kus, äh, äh, kust on pärit äh, surnud lähedane. ja nüüd soovitused ja selline pehme seadus, selles mõttes, kas volinik on mõelnud, kuidas suhelda liikmesriikidega selleks, et vältida topeltmaksustamist ja kas on võimalik, et äh, maksudest on võimalik ka tahtlikult kõrvale hoida, seda eriti olukorras, kus pärandi asjas on erinevad rahvused ja riigid mängus, ehk siis saab valida seda, kus on soodsam asja ajada. ja nüüd äh, seadus valitsuste valimisel me peame ikkagi arutama seda teemat laiemalt ja vaatama ka seda, et maksudest võidakse tahtlikult kõrvale hoida. ja nüüd on meil Catch the Eye. proua Vassescu, suur tänu, härra president päranditõendite probleem lahendati osaliselt kahe tuhande kaheteistkümnenda aastal vastu võetud õigusaktiga, samas on probleem endiselt erinevate maksutasemetega pärandi puhul ning ka topeltmaksustamisega. Need ei ole vanad probleemid, nendega on samuti varem petitsioonide komisjon tegelenud. alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast, kui Euroopa päranditõendi määrus jõustub, harmoneeritakse pärandiga seotud õigustik, seetõttu meil on vaja mitte soovitust, vaid tõesti, vaid tõesti õigusakti selleks, et vältida pärandi topeltmaksustamist. seeläbi saame vältida õiguslikku e-, e, e, õiguslikku ebakindlust ning luua ühtne ruum Euroopa Liidus. õigusakt oleks ka edasine samm ehm, vabaduse ja õigluse ala loomise suunas Euroopa Liidus. aitäh! lõppsõna on volinik Boržel. aitäh, härra president. minu meelest Benjamin Franklin ütles tuhande seitsmesaja kaheksakümne üheksandal aastal, et elus ei ole midagi kin-, kin-, nii kindlat kui surm ja maksud. ja siin me räägime mõlemast maksudest ja surmast proua Wikström küsis, milline riik maksustab seda vara. soovitus selle küsimusega ei tegele. kui välja arvata see, et see ütleb, et pärandimaksu kogusumma ei tohi ületada seda, milline oleks olnud see summa siis, kui ainult üks liikmesriik oleks vastutanud selle maksu kogumise eest. ja nüüd ma tsiteerin seda soovitust. eesmärk on tagada, et kogu maksutase pärandi puhul ei ole maks kõrgem kui see tase, mis kehtiks siis, kui ainult üks liikmesriik oleks omanud äh, maksujurisdiktsiooni selle pärandi üle. ehk siis äh, inimesele tänavalt seletades tähendab see, et kui maksu kogusumma ei ületa seda, milline see maksusumma oleks olnud siis, kui ainult üks liikmesriik oleks selle maksu kogumise eest vastutanud, siis võivad seda maksu koguda kas või kolm liikmesriiki. komisjon sellega ei tegele, mitu liikmesriiki seda maksu võib koguda, aga üleüldine maksusumma ei tohi ületada seda summat, mis oleks kehtinud ühes liikmesriigis. kahjuks oleme me juba täheldanud ja suur tänu saadikutele selle äramärkimise eest, et kui need kaks asja kokku panna, mida ma mainisin, surm ja maksud, kui need kaks kokku panna, siis tekib suur hulk õiguslikke probleeme. matusekontori külastamine ja erinevate makseametitega külastamine ei ole loomulikult meeldiv ning liigne maksustamine tulenevalt topeltmaksustamisest ja diskrimineerimisest võib mõjuda hävitavalt kodanikele, niisiis väikesed muutused liikmesriikide reeglistikku, kus nad aitavad üksteist, muudaks tõsiselt sadade tuhandete inimeste elu üle Euroopa Liidu. seega, nüüd on kavas uurida, kuidas seda soovitust on ellu rakendatud erinevates liikmesriikides ja volinik Reding Redingi nimel on mul õigus öelda, et kui tuleb välja, et neid soovitusi ei ole päriselt ellu rakendatud, siis on võimalik, et me läheme järgmisesse faasi ning tuleme välja õigusloomeliste ettepanekutega. ning sellest saaksid kasu sadad tuha-, sajad tuhanded Euroopa kodanikud üle Euroopa Liidu. seda soovime me saavutada ning loodetavasti käesoleval Euroopa kodanikuaastal, nagu te juba mainisite, on liikmesriikide ametivõimud valmis astuma samme selleks, et ka antud valdkonnas väga kurval ajahetkel parandada nende kodanike elujärge. suur tänu, härra volinik, sellega oleme saanud ühele poole selle aruteluga ning oleme jõudnud viimase tänase päevakorrapunkti juurde, nimelt komisjoni avaldus ummikseisu kohta määruse äh, tuhat nelikümmend üheksa kaks tuhat üks läbivaatamisel